jätkame täiskogu osaistungjärguga daamid ja härrad kallid kolleegid täna ennelõunal kuulsime me šokeerivaid uudiseid pakistanist ühes koolis üle saja kahekümne inimese nende hulgas üle saja 100 lapse mõrvati ja mõrvariteks olid Talibani võitlejad ning ikka veel on terroristide kätes pantvange. see jälestav kuritöö on meid sõnatuks teinud, me oleme šokeeritud ja see näitab jällegi, kui ebainimlikke võtteid kasutab Taliban, kuidas nende ideoloogia ei ole üldse üheldatav äh, inimväärikusega ja tegemist on tõesti inimestega, kes äh, lähtuvad fanatismist ja kõige hullem on see, et äh, nad ei kohku isegi laste mõrvamise ees, me avaldame kaastunnet kõikidele omastele ja lähedastele ning Pakistani riigile, ja parlamendi nimel olen kõikidele omastele meie kaastunnet avaldanud ja haavatavale